Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na popołudniowym spotkaniu komisji. Tervist! Ütlen teile tere tulemast meie komisjoni pärastlõunasele koosolekule. Ja meie esimene päevakorrapunkt ongi töö, töötajate lähetamine seoses teenusse osutamisega. Oleme kutsunud siia ekspertid Liina Kaar, härra Niels Tramp härra Aki van Hokk, kes on äh, Amsterdami ülikooli professor, härra Marek Benjo, kes on professor äh, Krakowi ülikoolis, proua Delfin Rudeli, kes on Euroopa Töövõtjate Liidust Euroopa Ametiühingute äh, esindaja, kes esindab siis äh, puutöötajaid ja ka ehitajate konföderatsiooni esindajad ning samuti terase ja terasetööstuse esindajad. tahaksin öelda tere tulemast ka meie külalistele proua Adam Agnes äh, Jongeerius, kes esindab Amsterdami ametiühingut, tere tulemast! alustame kohe, sellepärast et meil ei ole äh, arvamuste vahetuseks väga palju aega. Äh, sada kakskümmend minutit on aega täpsemalt, äh, nii et ma tahaksin paluda, et meie eksperdid võtaksid sõna kuni kuus minutit vaid. kahju, aga reeglid on sellised. ja alustaksime siis ekspertidest föderaalsekretäri. anname sõna Liina Kaarile. jah, it works uh,. Thank you very much. suur tänu. aitäh ka selle eest, et olete meile andnud võimaluse täna väljendada oma seisukohti siin tööhõivekomisjoni ees. eduk on soovinud, et töötajate lähetamise direktiiv ümber vaadataks, me oleme seda soovinud juba mitmeid aastaid ja tegelikult see protsess algas meie jaoks aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa, siis eh, kui Viking, Laval, Rüffet ja komisjon versus Luksemburg ehk siis neli kuulsat eh, kohtuasja toimusid. Need neli kohtulahendit tõid kaasa pinge ühisturu ja sotsiaalse Euroopa vahel. ja meie oleme seisukohal, et kahjuks sotsiaalne Euroopa nende lahenditega kaotas. kõigi nelja kohtulahendi puhul oli just nimelt sotsiaalses Euroopas küsimus ja küsimus oli siis selles, millised on töötajate õigused ja töötajad jäid seal kaotajaks. kuni nende nelja kohtuasjani tõlgendati sotsiaalset Euroopat teisiti ja tõlgendati teisiti siis just nimelt töötajate lähetamise direktiivi, mida peeti vältimatuks vahendiks töötajate kaitsmisel, siis kui pakutakse piiriüleseid teenuseid. nüüd aga on saanud sellest direktiivist selline instrument, mis hõlbustab küll teenuste pakkumist, aga töötajaid ei kaitse see kahju, mis on tehtud, on juba tehtud ja sellepärast me nüüd äh, siin olemegi siin, sellepärast me olemegi aastaid nõudnud, et töötajate lähetamise direktiiv ümber vaadatakse. meil on väga hea meel, et äh, seda nüüd tehaksegi. tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendast aastast pärinev direktiiv number seitsekümmend üks on saanud endale seltsiks veel kahe tuhande neljateistkümnendast aastast direktiivi, mis puudutab jõustumist ja jõustumise direktiivi ülevõtmise tähtaeg möödus juunis kaks tuhat kuusteist. mõned liikmesriigid ei ole seda direktiivi veel üle võtnud. me oleme kuulnud mitmeid argumente, et me ei peaks töötajate lähetamise direktiivi ümber vaatama enne, kui jõustumise direktiiv on täielikult jõustunud, ehk siis ülevõtmistähtaeg on möödas, aga meie usume, et jõustumisdirektiiv ja töötajate lähetamise direktiiv on ikkagi kaks väga erinevat dokumenti ja need valdkonnad ei kattu omavahel. me oleme loomulikult väga huvitatud sellest, et Euroopa Liidu jõustumisdirektiiv võetaks kiiresti ja sujuvalt üle. me näeme ju et äh, ka praegu kuritarvitatakse töötajate lähetamist, mis viib äh, äärmusliku ärakasutamiseni. täna hommikul äh, toimus meil kuulamine, kus me kuulasime ära Poola lähetatud töötajad ja nemad ütlesid, nemad rääkisid meile täiesti kohutavaid asju. me loodame, et jõustumisdirektiiv tegeleb riiulifirmade probleemiga ning et enam ei õnnestu töötajat lähetada selle direktiivi alusel niiviisi, et tal tegelikult ei ole mitte mingisugust seost päritoluriigiga ning samuti siis lootsime, et erinevate kuritarvitustega võideldakse aga seda me näeme alles siis, kui jõustumisdirektiiv on igal pool üle võetud ja selle äh, alusel siis hakatakse tegutsema. praegu ka vaatame lähetatud töötajate direktiivi ümberkujundamist ning äh, siin on laual mitu küsimust. võib-olla üks tähtsamaid küsimusi, mida me peame lahendama, kui me vaatame, kuidas see ümbervaatamine praegu toimub, üheksakümne kuuenda aasta direktiivi ümberkujundamine, siis me saame endalt äh, küsida ja peaksime endalt küsima, kas Euroopa äh, Liit tegelikult äh, edendab piiriülest konkurentsi töötajate hinnaga. kas ta tegelikult ise õhutab tagant seda, et töötajaid koheldakse ebavõrdselt ja ebaausalt samal töökohal? ja samuti tahaksin ma küsida kõigi teie käest ning ka tööandjate käest. mina näen seda asja nii, et tegelikult luuakse ka ebasoodsad, ebaõiglased konkurentsitingimused ettevõtjate jaoks ma tahaksin kõigile siinviibijatele meelde tuletada, et tööjõud ei ole kaup, me ei saa seda osta ja müüa, see ei ole kaup. nagu ma ütlesin, me tervitame me tervitame seda direktiivi ümbervaatamist, aga on mõningad teemad, mis tuleb veel ümber vaadata. näiteks äh, töötasu küsimus. me toetame selle küsimuse käsitlemist täielikult me, me arvame, et töötasust rääkimine peegeldab paremini ka palgaalast olukorda liikmesriikides. kui keegi püüab mind, mind veenda selles, et parem oleks rääkida miinimumpalgast, siis ma ei nõustu sellega. me peaksime rääkima e, töötasust, mitte miinimumpalgast, muidu meil ei oleks ju neid probleeme, mis meil kehtiva direktiivi alusel on tekkinud. ma tahaksin öelda ka seda, et me peaksime me peaksime vaatama ka seda, et ähm, minimaalse töötasu otsustamise pädevus on ikkagi ainult liikmesriikidel ja mitte Euroopa Liidul. see, et äh, palgad ei ole võrdsed ning palgavõrdsuse saavutamine on keeruline, on meie jaoks probleem. direktiivi ümbervaatamisel räägitakse ainult ühte tüüpi kollektiivlepingutest ning teised heidetakse kõrvale. me arvame, et äh, lähetatud töötamise Ehm, tähtaeg, kaks aastat on liiga pikk, sellepärast et äh, tööturul on mitmeid ettevõtjaid, kes kuritarvitavad praegu seda ajapiiri, seda tähtaega. palun teil kokku võtta, ütleb proua esimees. jah ähm,, meil oleks vaja õiguslikku alust laiendada, nii et ta hõlmaks ka sotsiaalpoliitika peatüki, meil on vaja austada sotsiaalpartnerite ähm, autonoomsust ja meil on vaja lahendada alltöövõtu äh, küsimus, sest sellega seondub väga lai problemaatika. ma lõpetan siis sellega ja tänan teid veel kord, et olete meid siia kutsunud. aitäh ka teile ja nüüd äh, saab sõna härra Nilström ja teil on sõna. Äh, suur tänu, aitäh ka selle eest, et olete mind äh, täna siia kutsunud. enne, äh, kui ma saan minna konkreetsete komisjoni ettepanekute juurde, tahaksin teha mõned üldised märkused. esiteks ei leia me, et äh, direktiiv oleks vaja ümber kujundada, vaid komisjoni ettepanek liikmesriikidele tekitab pigem segadust selles osas, millised, millised õigusaktid siis tulevikus kehtivad me peame oluliseks äh, seda, et me ootaksime ära, mis jõustumisdirektiiviga toimub ja me oleme mures sellepärast, et kolmteist riiki ei ole seda veel üle võtnud. uute kontrollivõimaluste rakendamine on meie meelest oluline, aga me oleme ajakavast maha jäänud. seetõttu me tervitame seda, et Euroopa Parlament rõhutab ka jõustumise olulist, olulisust ja seda, et jõustumisdirektiiv tuleb kiiresti ellu rakendada. me usume, et paljud Euroopa Liidu kohtuasjad ja et, et pra-, paljud kohtuasjad, paljud advokaadibüroode ees seisvad probleemid saavad lahenduse siis, kui jõustumisdirektiiv lõpuks jõustub. jõustumisdirektiiv toob kindlasti kaasa ähm, reaalse muudatuse tegelikus maailmas. tähtis on meeles pidada ka seda, et jõustumis, vabandust, töötajate lähetamise direktiivi leppisid kokku vanad liikmesriigid aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus, aga silmas peeti juba siis laienemist. seega üheksakümne kuuenda aasta direktiiv äh, oli tulevikku suunatud. palgalõhed on äh, pärast seda vähenenud ja suures osas sellepärast, et meil on ühisturg. töötajate lähetamine on ühisturul väga oluline element kui me eile kuulasime volinik Tysonit, kes Krakowis esines, siis ütles ta, et me saame aru, et piiriüleste teenuste nõudlus äh, tuleneb sellest, et äh, oma riigi tööturul ei ole piisavalt äh, oskustööjõudu, piisavate oskustega tööjõudu või on see tööjõud liiga kallis. me nõustume sellega. töötaja lähetamise mõte on enamasti ikkagi seotud sellega, et seal, kuhu töötaja lähetatakse, ei ole vajalike oskustega inimest olemas. Need ettevõtjad, keda mina esindan kõigis liikmesriikides, need ettevõtjad on igal juhul öelnud, et töötaja lähetamine on nende jaoks väga oluline ja see on tegelikult oluline ka töö, töövõtjate jaoks, töötajate jaoks, vabandust, sest need töötajad saavad tihti ainult tänu sellele direktiivile jääda tööle oma koduriiki paljud on öelnud, et tegemist on nii-öelda ida-lääne probleemiga, aga meie leiame, et see ei ole nii. Poola on kõige suurem töötajaid lähetav riik, aga kohe tema järel tulevad Saksamaa ja Prantsusmaa ning koos lähetavad need kolm riiki ilmselt rohkem kui nelisada tuhat töötajat siis igal aastal Euroopa Liidu siseselt. ja neljandal ja viiendal kohal on Holland ja Hispaania Need ei ole Ida-Euroopa riigid, need on kõik Lääne-Euroopa riigid ja ka nemad kasutavad võimalust töötajate lähetamiseks. väga palju tähelepanu on pööratud ka ehitussektorile. ma tean, et FIEC-it ei kutsutud, aga me saime kõik tema positsioonidokumendi ja ma palun teil võtta temaga ühendust, et te saaksite ehitussektori kohta rohkem infot. nüüd aga mõned konkreetsed näited. kõigepealt töötajate lähetamise piiramine kahekümne nelja kuu ehk kahe aastaga. see on täiesti uus reegel. mida see reaalsuses tähendab, on see, et kui Saksa ettevõtja lähetab töötaja Prantsusmaale, siis see lähetatud töötaja peab eh, oma töölepingu eh, viima Prantsuse õiguse alla ja kui ta läheb tagasi Saksamaale, siis tuleb eh, tal sõlmida uus tööleping Saksa õiguse alusel. me leiame, et see ei ole hea ei tööandja ega töövõtja jaoks ei tööandja ega töötaja jaoks. komisjon on sellele vastu. komisjon on siis öelnud, et et tegelikult on võimalik jääda ka oma siseriikliku õiguse alusel äh, edasi töötama, kuid tegelikult liikmesriigid seda ei luba, nii et mingit reaalset võimalust ei ole ei tööandjal ega töötajal äh, seda kohalduvat õigust valida. peale selle on komisjoni ettepanekus välja toodud see, et lähetamisi võib teha järjestikku ning tööandjad seda võimalust ka kasutavad. me ei räägi siin ju ainult ehitusest ja alltöövõtust, see direktiiv puudutab ka kõrgetel korporatiivsetel kohtadel töötavate isikute lähetamist ja seda kasutatakse väga palju. näiteks paljudel ettevõtjatel on väljaõppeprogrammid oma noortele töötajatele, need noored töötajad lähetatakse siis teistesse riikidesse kogu Euroopas ja äh, komisjon leiab, et näiteks tuleb kahe aasta jooksul äh, kasutada viit erinevat, äh, viie erineva riigi õigust lihtsalt sellepärast, et muidu äh, on see ajapiir täitmata, aga paljudes liikmesriikides on tööõigus väga keeruline ning töötajale ei saa see olla kuidagi äh, kahjulik, äh, kuidagi kasulik. Äh, see hüpe miinimumpalgalt miinimumtöötasule, sellest räägivad kolleegid, nii et ma jätan sellele. mis puudutab alltöövõtu küsimusi, siis komisjoni ettepanek tähendab seda, et alltöövõtjad peavad järgima äh, Ehm, esimese lepingu või siis äh, emaettevõtja lepinguid. see tähendab seda, et iga kord, kui muudetakse alltöövõtulepingut, siis tähendab see, et muutuvad ka palga ja töötingimused. iga kord, kui alltöövõtja muutub, peavad Ähm, alltöövõtjad äh, muutma oma äh, töölepinguid oma töötajatega, aga asjad ei käi ju nii. ettevõtjad üldiselt äh, sõlmivad samaväärsed töölepingud kõigi oma töötajatega, ükskõik kus need töötajad siis ei töötaks, nüüd see peab muutuma. teiseks peavad ettevõtjad, ma palun teil kokku võtta, ütleb proua esimees. ettevõtjate jaoks on see õudusunenägu. ma jään ootama teie küsimusi ja ma loodan, et siis on mul võimalik tuua mõned näited, kui ma hakkan küsimustele vastama, aitäh! Like to... aitäh! nüüd proua Akiva, proua professor, kui ma hääldasin teie nime valesti, proua Auge van Haak, siis ma palun teie käest vabandust, professor õpetab Amsterdami ülikoolis rahvusvahelist eraõigust ja tsiviilmenetlusõigust, teil on sõna okei okay,, thank you. suur tänu. suur tänu, mul on väga hea meel, et ma saan täna siin olla, et ma saan teha ka mõned akadeemilisemat laadi märkused, sest tõepoolest ma töötan professorina. me soovime, et olemasolevad reeglid oleksid eh, sidusad ja mina siis käsitlengi seda poolt, mitte poliitilist poolt. mis puudutab seda, et miinimumtöötasu miinimumpalga asemel on nüüd siin miinimumtöötasu, siis seda juba käsitleti. minu jaoks on väga oluline, et et siin ettepanekus oleks selge, kas me tõesti muudame midagi või me lihtsalt kodifitseerime seda, mis on olemas, sellepärast et miinimumpalga mõistet on nagunii ju aastate jooksul muudetud. ma olen töötanud Hollandis ka tööõiguse kohtunikuna ja läbipaistvus on töölepingute ja eriti palgaküsimuste puhul olnud problemaatiline. seetõttu peab olema tagatud et äh, firmad tegelikult saaksid aru, mismoodi palka arvutatakse äh, või töötasu arvutatakse ja milliseid komponente saab äh, töötasus üldse arvestada. kui me tahame, et meil oleks olemas võrdne töötasu, siis ega õigus meid ei aita töötasu muudet-, äh, lepitakse kokku kollektiivläbirääkimistel, seda seadus ju ei sätesta. ja seetõttu on väga oluline, et ka sotsiaalpartneritele ja firmadele jääks äh, manööverdamisruumi, et nad saaksid palga osas ise äh, kokku leppida ja läbi rääkida. meie eesmärk on see, et see tõesti toimuks, aga ma kardan praegu, et korduvad juba minevikus olnud probleemid sest kohus on ju öelnud, et liikmesriigid, et liikmesriigid kehtestavad teatud reeglid, nad ei ütle või kohus ei ütle, kohus ei ole öelnud, et kui kollektiivläbirääkimistel ähm, pannakse midagi paika, et siis sotsiaalpartneritel on õigus äh, nõuda, et alltöövõtjad kasutaksid neid samu äh, tingimusi oma lepingutes, ehk siis, et kas tuleb anda need õigused sotsiaalpartneritele või riigile kui seadusandjale. ma arvan, et äh, see, mis praegu selles ettepanekus kirjas on, tegelikult võtab sotsiaalpartneritelt äh, autonoomiat ära, ei tugevda seda ja ma olen mures ka sellepärast, et äh, tegelikult on seda plaani esitatud justkui täiesti uue mudelina, aga uus on see ainult valitsuse jaoks, sotsiaalpartnerid on seda mudelit kasutanud ka varem. sotsiaalpartnerid on ka enne ju kokku leppinud, et jah, alltöövõtjad kasutavad neid tingimusi või ajutised töötajad, kes tulevad läbi agentuuride, ka alluvad samadele tingimustele. seetõttu tekitab see sõnastus mulle muret. samuti on selles ettepanekus eraldi räägitud alltöövõtust ja näiteks ka äh, telekomi töötajatest, kuid mitte riigihangetest ja, ja eh, ettevõtete vahelisest liikumisest, liikumisest. kui seda siin ei mainita, siis ütleb kohus kohe, et eh, neid ei ole siin järelikult, eh, järelikult seda siin ei ole. sellele seega ei kohaldu. riigihangete alal, alusel sõlmitud lepingutele see ei kohaldu, sest direktiiv seda ei ütle. siin on räägitud ka sellest, et emaettevõtja peab asuma ise vastuvõtvas riigis aga äh, kui ta asub kuskil mujal, siis ei ole võimalik äh, nõuda lepingute muutmist kaldavõtjatelt, ehk siis äh, sõnastus tegelikult piirab juba olemasolevaid võimalusi. ma arvan, et reeglid peaksid olema laiemad, nii et siia alla mahuksid ka erinevad eraõiguslikud mehhanismid, aga praegune sõnastus seda ei võimalda. siis see kaheaastane ajapiir. see on teema, millest ma tean palju, sest see on seotud Rooma üks määrusega. minu meelest on selle ettepaneku alastes dokumentides väga palju vastuolusid, aga see ei üllata mind. ma ei usu, et see võiks reaalsuses toimida. kui te võtate eelduseks, et kahe aasta pärast on tavapärane töökoht muutunud, siis on kõik korras aga siit tuleb välja, et automaatselt tuleks äh, kohaldada vastuvõtva riigi õigust, aga Rooma üks tegelikult seda ei, ei ütle, Rooma üks jätab äh, ikkagi lahti teega tõlgendusteks. kui me muudame kohalduvat õigust, siis me muudame kõike. ka näiteks seda, millisel äh, põhjusel on võimalik töösuhet lõpetada või kuidas saab isikut viia üle teise töökohta. aga tegelikult ei ole see ju eesmärk, kui me tahame võrdset palka. kui eesmärgiks on võrdne palk, siis oleks mõistlik teha seda, mida töötajate lähetamise direktiiv praegu juba lubab. lisaks kohalduvale õigusele on seal lisasätted, aga nüüd tahetakse kohalduvat õigust muuta ja ma arvan, et see võib-olla vähendab töötajate kaitset selle asemel, et seda suurendada. ma näen, et mul on nelikümmend sekundit järel, teen kiiresti ja ütlen, et minule tekitab ka jõustumisdirektiiv muret see võib lahjendada töötajate lähetamise direktiivi, see suurendab riski, et töötaja läheb teise liikmesriiki ja peab hakkama seal, sealse õiguse alusel töötama, ilma et ta tegelikult teaks, kui palju see õigus teda kaitseb. töötajate lähetamise direktiiv ju kaitsebki neid töötajaid, kes lähetatakse, see kaitseb nende õigusi, see äh, kaitseb äh, ka nende õiguste jurisdiktsioonile, aga kui see õigus muutub, siis tekivad probleemid ja siin on tegelikult ka õiguslik lünk äh, selle kaitse osas ja ma tahaksin, et äh, see lünk äh, kuidagi täidetaks, kuus minutit sai täis ja ma lõpetan. suur tänu ja suur aitäh, peaasjata kinni ka kõneajast, ütleb proua esinaine. nüüd tahaksin, et sõna saaks Krakowi ülikooli Krakowi Majandusülikooli professor Marek Peino. palun, olge lahke. jah, suur tänu. ma võiksin kasutada oma kuut minutit selleks, et äh, öelda, kui tänulik ma olen, et mind siia kutsuti. Äh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, suur tänu. mina olen äh, teadlane ja ma tahtsin teada, millised on täpselt äh, põhjused äh, selle direktiivi äh, ettepaneku taga. me näeme seda, et Euroopa Liidus peaks olema samaväärse töö eest makstava samaväärset palka. see on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Junckeri kõne kuulus lause, aga küsimus ei ole samalaadses töökohas, vaid samalaadsetes alustes, kuidas palka arvutatakse ja me räägimegi tegelikult palgaarvutus samadest alustest ja mitte võrdsest palgast igal pool. seda ma tahtsin öelda alguses, sellepärast et selle ettepaneku taga on veel üks eeldus, nimelt meil on vaja rohkem lähetamist ja mitte vähem. Need on äh, volinik Mariann Tysoni iseenese sõn-, oma sõnad. ja selles ettepanekus me näeme ka seda, kuidas on võimalik saavutada seda, et äh, lähetamist oleks rohkem ja mitte vähem. Äh, seda tehakse keerukamaks ja kallimaks ning ajalises osas piiratumaks. ja mulle äh, analüüsija ja uurijana tekitab see küll küsimuse, me räägime õiglasematest reeglitest ja võrdsematest alustest. teisest küljest, mida ütles samamoodi volinik Tyson, jah, meil on vaja võrdseid võimalusi, küsimus on, kes võtab selle enda äh, kaela, äh, selle raskuse koorma kanda. kas ettevõtted või töötajate vahendajad või muud ettevõtted? Ehm, me tegime küll uuringu, aga saime kuusteist vastust oma küsimustele, see ei ole küll muljetavaldav, aga kuueteistkümnes äh, vastuses saime me koondada kakskümmend tuhat kuussada kakskümmend kolm dokumenti, mis äh, puudutab töötajate lähetamise juhtumeid ja kui me nende A üks kategooria jagame tavalistele töötajatele, siis me saame tegelikult viisteist tuhat äh, lähetatud töötajat äh, kolme aasta jooksul, kaks tuhat kolmteist kuni viisteist Äh, see on oluline sellepärast, et enamik lähetamisi toimub äh, Saksamaale ja esimesel kahel äh, uuritaval aastal ei olnud Saksamaal veel käivitunud miinimumpalga seadus. me oleme vaadanud ka, milline on töötajate lähetamise kulu, kulud ja just tööjõukulud ja meie uuringu kõige suurem eelis on see, et meil on reaalselt olemas äh, raamatupidamise andmed nende ettevõtete poolt, kes meie küsimustiku täitsid ning tegelikult äh, see valim on kõrge kvaliteediga, sellepärast et need ettevõtted on kohalike omavalitsuste kontrolli all olnud, äh, teinud läbi auditid ja jäänud ellu selles protsessis. aga selle uuringu Äh, muidugi puudus on välimi väiksus ja kuueteist ettevõtte hulgas on veel alljaotused samuti. aga veel kord, nagu öeldud, äh, siis viisteist tuhat pluss lähetatud töötajat on reaalselt kaasatud. Äh, enamik neist lähetati Saksamaale, mõned Prantsusmaale ja veel väiksem osa Belgiasse, mis on siis esinduslik valim. kui me vaatame nende lähetamise sektoreid siis eh, kolmkümmend neli protsenti ehitussektoris, hool-, hoolekandesektorisse kakskümmend viis protsenti, tootmissektorisse kakskümmend, logistikasse kaksteist ja metallitööstusesse üheksa protsenti. ning esimesed järeldused, mida me saame teha, on see, et kõige madalam netopalk lähetatud töötajal eh, selle uuringu puhul oli viis eurot ja üheksakümmend kaheksa senti eh, netopalka siis aga kui te vaatate keskmist äh, töötasu, siis see on peaaegu kümme eurot tunnis. see on tegelikult viisteist, kuusteist protsenti rohkem kui nõutav miinimumpalgamäär. ja siin meie esimene äh, eeldus ongi see, et äh, äh, lähedatud töötajad teenivad vähem palka, ei ole niimoodi nad äh, saavad praegu miinimumist rohkem palka aga loomulikult veidi vähem, kui te võrdlete näiteks vastuvõtva riigi üleüldist keskmist töötasu selles sektoris. nii et see on üks väga oluline järeldus, esimene neist. teine on see, et on teatud tööjõukulud, mis on seotud ainult sellega, et teenust pakutakse teises liikmesriigis Need on kulud, mis äh, ettevõtetele osaks saavad iga kord, kui nad piiriüleselt tegutsevad, piirist üle lähevad. ja äh, meil ei pidanud ju piire olema. kui me räägime siit maksudest äh, ja üks, ükskõik siis kuskohast te töötajate palkate, tööjõukulud, maksud lähevad sealt ikkagi. ma olen siin äh, muutuvateks kuludeks ja fikseeritud kuludeks need äh, asjad lahku löönud Äh, muutuvad kulud äh, ja fikseeritud kulud, mis on seotud äh, piiri ületamisega, kompensatsioon tähtajaliste lepingute puhul ja näiteks ööbimiskulud, see võiks olla ka vastuvõtva kohaliku ettevõtja kanda, aga kui me räägime kulud, mis on seotud tõlkimisega, kulud, mis on näiteks Tööinspektsiooniga seotud vastuvõtvas riigis siis kulud, mis äh, on äh, lähetatud töötajate jaoks, kes A1 kategooria dokumente äh, soovivad taotleda, siis need kohalikul ettevõttel ju kunagi ei tekikski. kokkuvõttes võiks öelda, et need lisakulud on kokku kakskümmend üheksa protsenti kogu tööjõukuludest mis tähendab, et lähetamisega tegelevad ettevõtted peavad kandma lisakulu, mida kohalikul ettevõttel ei ole vaja teha. suur tänu tähelepanu eest ja suur aitäh kutse eest siia. suur tänu. Äh, härra Delfin Rudeli, kes on Euroopa Töövõtjate Organisatsiooni äh, juht, mis puudutab metallurgia ja inseneriteaduse ettevõtteid. Äh, teil on sõna. suur tänu ja suur aitäh selle kutse eest tahaksin teha mõned sissejuhatavad äh, märkused, enne kui ma jõuan äh, teema tuuma juurde. esiteks tahaksin teile tähelepanu juhtida sellele, et lähetamine on väga tugevalt seotud äh, kaubanduse ja ettevõtete arenguga, see on väga oluline ning välita-, välja, vältimatu selleks, et äh, eriti meie sektoris edasi areneda. metallurgia on peamiselt eksportiv sektor ja rahvusvaheline konkurents on äh, tõsine, seda tuleb silmas pidada alati, kui me nendest teemadest räägime. sest et meie sektor on selles osas natuke teistmoodi kui teised. enamik meie ettevõtetest, isegi väikesed Äh, lähetavad töötajaid sellepärast, et kas nad ekspordivad tooteid ja äh, kui eksporditakse, siis näiteks äh, rajatiste loomisel ja installeerimisel või hooldamisel on vaja ka tööjõuabi koha peal. või siis näiteks ka ettevõtete sisese liikuvuse tõttu toimub lähetamine. me räägime väga palju sotsiaalsest dumpingust ja ma tahaksin rõhutada seda, et kui meie äh, sektoris äh, lähetatakse töötajaid, siis sellepärast, et meil on äh, kvalifitseeritud tööjõu nappus. palun pidage seda silmas, kui te arutate lähetatud töötajate küsimusi. kui lähedatud töötajaid äh, me kasutame, siis on see seetõttu, et me teatud riikides ei leia kvalifitseeritud tööjõudu. enamik nendest lähedatud äh, töötajatest on kvalifitseeritud tööjõud ja kui me nende abi kasutada ei saa, siis äh, ei ole meil ka mingisugust ettevõtlustegevust. loomulikult põllumajandus, ettevõtlus, transport ja teised sektorid on ka problemaatilised selles osas, aga meiega on need rohkem seotud seetõttu, et õigusakte ei rakendata, korruptsiooniküsimused on tõsised ja meil on vaja leida lahendusi nendele probleemidele. me ei ole äh, illegaalse deklareerimata töö poolt, äh, nagu ka meie, selles osas ei ole mingisugust kahtlustki, aga me ei ole ka nõus sellega, et äh, probleemide lahendamine üheksakümnendate lõpu direktiivile aitaks need probleemid lahendada. meie sektoris ei ole meil tegelikult selliseid raskusi, millest siin jutt käib ja üheksakümne kuuenda aasta direktiivi ülevaatamisele äh, ka seoses lootede meie ettevõtetele raskusi ja meil on raskusi sellega toimetulemise ja aktsepteerimisega, sest äh, meil on vaja ikkagi lahendusi konkreetsetele probleemidele. selge on, et meil on vaja õigeid äh, võimalusi kohaldada oma meetmeid ja nii edasi, aga kõik see peaks olema tehtud niimoodi, et me lähetamise põhimõtet ei ohustaks ega ka vaba, töötajate vaba liikumise ja teenuste vaba liikumise põhimõtet Euroopa Liidus ohu alla ei seaks. ja praegusel hetkel on jäänud meile mulje, et need põhimõtted on tänases Euroopas ohustatud. ülereguleerimine ei ole meie jaoks lahendus ja see ettepanek, millest me räägime, igal juhul meile raskusi juurde loob kui nüüd sisu juurde jõuda, siis me oleme juba arutanud äh, seda lähetamise pikkust kaks aastat äh, siin. me teame, et äh, loomulikult lähetamine peab olema ajutine, oleme sellega nõus, selge. see on ka üheksakümne kuuenda aasta direktiivis sees aga küsimus on siis selles kahekümne neljas kuus, toon näite. mikspärast me selle kahtluse alla paneme? Prantsusmaal on näiteks äh, lähetamise keskmine kestus nelikümmend neli päeva. küsimus on, äh, miks äh, asi muutub, kui kaks aastat on piiriks siia pandud? vastupidi, meil on suured ettevõtted, kelledel on pikaajalised lähetused, pikaajalised liikuvusprogrammid, mis võivad isegi kesta kolm kuni neli aastat, seda tänane õigusandlus võimaldab, see on tänase tekstiga kooskõlas ja ma ei saa aru, miks pärast siin probleemi tekitada töötajatele või ettevõtetele ja miks seda peaks muutma tulevikus. veelgi enam, kolleeg siin juba viitas sellele, et meie arust on siin õiguslik probleem, mis puudutab Rooma üks määrust ja me tahaksime, et see õigusküsimus tõstatataks ja arutataks seda põhjalikult, sellepärast et see praegu põhjustab meie jaoks väga suure probleemi edasi, eh, palgaküsimus, kõik ütlevad meile ja eh, seda rõhutatakse, et eh, miinimumpalka on vaja rakendada, jah, muidugi, seda ei ole siin, see ei ole praegu probleemiks. tundub, et inimesed, kes rakendavad direktiivi, nende jaoks ei ole probleem, aga ettevõtete jaoks, kui me hakkame praktikast rääkima, on raske rakendada teksti. Prantsusmaal on juba näiteks sarnane õigusandlus, kus eh, on rohkem eh, kui minimum, miinimumpalk. Eh, siin makstakse inimestele rohkem kui miinimumpalk, see on Prantsuse õigusandluses olemas, inimesed ütlevad, et kui Prantsusmaal nii võib, siis võib igal pool peaks nii tegema, aga me räägime oma tütarettevõtetega ju igapäevaselt ning see on tegelikult täitsa suure hulga raskusi toonud kaasa rakendusfaasis sest eh, ettevõtted, kes eh, saadavad eh, lähetatud töötajad Prantsusmaale, püüavad aru saada, mis on õige palk nende töötajate jaoks, väga raske on sellist infot saada. kollektiivlepingud metallurgia sektoris, millised on kõik need elemendid, õiged elemendid ja mida arvestada, kui palga suurust arvutatakse, kõik see ei võta rohkem kui viis minutit ja meie üks kohalik äh, assotsiatsioon helistas meile eelmisel nädalal, ütles, kas saaksite aidata, sest tõesti väga raske on püüda välja mõelda seda, mis on täpselt ühele konkreetsele lähedatud töötajatele makstava õiglase palga või minimaalse palga määr, see ei ole üldse lihtne. ja kui viiskümmend, viiekümne liikmel, viiekümnest töötajast koostav ettevõte saadab äh, Äh, inimese mujale, siis ei ole võimalik äh, seda äh, palka väga hästi välja arvutada. loomulikult allhanke küsimus on ka asi, mida peame fookusesse võtma. allhankega on see probleem tõesti, et see sotsiaalpartnerite autonoomiasse sekkub. kuidas me saame nõuda ettevõttel, et ta lähetamise puhul kasutab peamiste lepinguandja tingimusi äh, Äh, seda, seda ei ole võimalik peale suruda ja me peame mõtlema selle peale, et see muutu, muudab Euroopa sotsiaalpartnerlust, nii nagu me seda praegu teame, ja see ilmselt äh, ohustaks ka sotsiaalpartnerite rolli teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. ja nüüd ma paluksin härra Samhanul Haaglandul, kes on eh, Eh, ametiühingu esindaja. kui eh, üheksakümne kuuendal aastal see direktiiv vastu võeti, siis eh, tegelikult ei olnud see midagi uut, sellepärast et me läheme tagasi üldse Euroopa Liidu aluspõhimõtete juurde. see ühisturg põhines põhines niisugusel põhimõttel. E, ettevõtted ja e, riigid e, võitlevad, võistlevad omavahel just nimelt madalama hinna pärast ja kui selline põhimõte jääb kehtima, siis see ei Äh, edenda innovatsiooni. mul on täiesti, ma olen täiesti veendunud, et äh, üheksakümne kuuenda äh, aasta direktiiv põhineb õigetel alustel, nii nagu Euroopa Liidu loojad seda mõtlesid. aga probleem on selles, et Lavalli juhtum, millele eelnevalt viidati, ajas tegelikult kaks kategooriat segamini ja pööras selle direktiivi pea peale ja loodi täiesti vastupidine Eh, eh, tähendus sellele. nii et räägiti kõigepealt lähetamise puhul miinimumtingimustest, aga artikkel kolmkümmend seitse ütles, et tegelikult välismaalt tulnud töötajatele eh, võib anda ka paremad tingimused. Lavalli juhtumi puhul sai sellest direktiivist nii miinimum kui maksimumdirektiiv ja öeldi, et ja ainult viidati eh, nendele eh, parematele tingimustele eh, just nimelt koduriigi osas, mitte vastuvõtva riigi osas ja praegusel hetkel peaks me lihtsalt loobuma selle Lavalli juhtumi tulemustest ning ka mõne teise kohtulahendi puhul, nagu mis puudutab Saksamaad, me peaksime sellest lahendist lahti ütlema. E, see ettepanek, mis tuli komisjonist märtsikuus, oli meie arvates e, hea e, ettepanek, sellepärast et miinimumtöötasu on parem kui miinimumpalk. see võimaldab rakendada erinevaid sotsiaalmudeleid Lavalli puhul öeldi lahti Rootsi ja Taani mudelitest ning äh, selle Saksamaa juhtumi puhul eelistati just nimelt Saksamaa lahendusi. Äh, tegelikult vaja on äh, lähimuspõhimõtte rakendamist, komisjon ütles sellele ei, kui esitati kaebusi. lähetus on midagi niisugust, mis toimub siis, kui äh, inimesed lähevad teise riiki ja selle puhul on vaja rakendada Euroopa äh, reegleid, aga see direktiiv peab vastama ka Euroopa sotsiaalmudelile, et ei oleks diskrimineerimist töötajate puhul. Lavalli kvartett äh, tegi nii mitmedki sotsiaalmudelid Euroopas mitte vastuvõetavaks selle direktiivi järgi. see Eh, Rootsi, Luksemburgi ja teiste riikide eh, seadused pandi paika eh, selleks, et ei, et ei toimuks töötajate väärkohtlemist, kes tulevad teistest riikidest, aga pärast Lavalli juhtumit me enam ei usu Euroopa õigusesse. regionaalsed direktiivid näiteks, mis on olemas Taanis, seal on paik, on pandud paika miinimumpalk e, just nimelt selle territooriumi jaoks, kus e, territoorium, kus lähetatud töötaja töötab, aga praegusel hetkel ettepanekus seda enam ei ole. ja e, ettepaneku kaheteistkümnes põhjenduspunkt, mis ütleb, et liikmesriigid siiski saavad selles osas eh, oma reeglid paika panna, ei ole meie jaoks veendav, veenev. selge on see, et lähetamine peab olema eh, teatud ajalise piiranguga, ettevõtted ei saa lähetamist kasutada lõpmatuseni, aga tegelikult sellest on sellest eh, võimalik mööda hiilida, hiilida ja e, niisugune e, määrus, mis jätab võimaluse mööda hiilimiseks, ei ole hea e, määrus. me ei taha, et tekiks selline mm, kihiline, kihiline dokument, eh, kus ühelt poolt on eh, võimalusi eh, kasutada no, ajalisi ettekäändeid, rahalisi ettekäändeid, see toob kaasa ainult nappingu. ja nüüd ma võtan selle asja kokku kuue minuti jooksul, kõigepealt peab olema selge, Eh, mida tähendab eh, miinimumtöötasu eh, selle direktiivi mõttes, see tähendab, see tähendab reegleid ainult vastuvõtva riigi jaoks. teiseks tuleb öelda, et see direktiiv on miinimumdirektiiv. liikmesriigid võivad kasutada võrdset kohtlemist lähetatud töötajate puhul esimesest päevast peale, kui nad tööle tulevad. ja eh, tuleb arvestada ka ühte Soomes ehk Inloeli eh, kohtuasja, mis möödunud aastal kohtus oli. For... suur tänu, et te pidasite kinni oma ajast. ja nüüd saab sõna Äh, härra Patrick Liebus, kes esindab äh, Euroopa Ehitajate Ametiühingut. suur tänu kõigepealt, aitäh selle eest, et te võtate äh, vastu minu sõnavõtu ma tahaksin rääkida ennekõike väikeettevõtetest, kes ehitussektoris tegutsevad ja võtan siis sõna nende väikeettevõtete, nende liitude nimel, äh, võttes arvesse seda, mis ehitussektoris toimub. meile on selge, et äh, Euroopa Liidu tööturg ei ole selgelt enam samasugune nagu aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus, kahekümne aastaga on ta kõvasti muutunud ennekõike sellepärast, et äh, liitunud on kolmteist liikmesriiki, kus töötingimused, sotsiaaltingimused ja ka palgatingimused on erinevad ning need tingimused erinevad kogu Euroopa Liidus. on seetõttu on ka selge, et reeglid tulebki uuesti üle vaadata ja sellel põhjusel me toetame töötajate lähetamise direktiivi ümbervaatamist ja arvame, et ka sotsiaalkindlustuse koordineerimist puudutav direktiiv tuleks uuesti ehm, ümber vaadata. mina tahaksin rääkida ennekõike meie sektori ehm, seisukohast, sest ehm, Euroopas on umbes kakskümmend 20 umbes kaks miljonit äh, töötajat ja sellest äh, populatsioonist umbes viis protsenti on äh, väga aktiivsed inimesed. praegu on ehitussektori käsi käib praegu halvasti ning selles sektoris on kadunud väga palju töökohti ja neid kaob veelgi. näiteks Belgia ehitussektor on väga kõnekas. viisteist tuhat kohalikku ettevõtet on asendatud teistega, viisteist tuhat töötajat, vabandust, on asendatud teistega, ehk siis lähetatud töötajate liikumine ehitussektoris on olulise tähtsusega. aga samas sõltub ehitussektor ju väga palju ehitussektoris töötavad äh, inimesed teevad füüsilist tööd ja me peame äh, vähendama äh, neid vahesid, mis on kohalikul töötajal ja lähetatud töötajal ja võtma arvesse ainult nende kvalifikatsiooni. endiselt on ettevõtjaid, kes kasutavad äh, lähetatud töötajaid lihtsalt sellepärast, et lähetatud töötajad on odavamad ja see annab neile konkurentsieelise. aga samal ajal läheb koduriigis äh, kaduma sadu, kui mitte tuhandeid äh, töötajaid ja ettevõtja peab lõpuks panema uksed kinni. seetõttu ei ole ma äh, nõus, et äh, töötajate vaba liikumise õigust äh, Euroopas võiks niiviisi kuritarvitada. ma loodan, et te saate meie seisukohast ka aru, sellepärast et praegune olukord on kaasa toonud selle, et kvalifitseeritud töötajad kaotavad, kaotavad töökoha oma koduturul mis puudutab töötajate lähetamist, siis tuleb vaadata, milliseid meetodeid ehitussektoris kasutatakse. minu riigis näitab, näitavad andmed seda, et keskmine lähetus kestab nelikümmend päeva. ja seetõttu meie reaalsus ei näita, et, et lähetus peaks kestma kakskümmend neli kuud, samas on see maksimum ja selle maksimumi ja ka üldse mõistlikud ajapiirid võiks läbi rääkida sotsiaalpartneritega. ma leian et kui lähetus kestab vähem kui kuus kuud, siis tihti äh, kuritarvitatakse lähedatud töötajate direktiivi sätteid ja äh, ma tahaksin väga selgelt öelda, et meie arvates ei ole alltöövõtt tegelikult äh, seotud töötajate lähetamisega. ja ka alltöövõtjad tihti kuritarvitavad töötajaid ma tuletan teile siinkohal ka meelde, et äh, Prantsuse parlament võttis üksmeelselt äh, vastu otsuse alltöövõtu kohta ja härra Savieri andis välja raporti, kus ta ütles, et alltöövõte Prantsusmaal on äh, viimase viie aasta jooksul moodustanud märkimisväärse osa töö, tööst ehitussektorist. nüüd minnes palga juurde, on selge, et seaduslik eh, miinimumpalk võiks olla abiks just nendes sektorites, eh, kus käärid on väga suured, aga see on liikmesriigiti ju erinev kui me räägime töötasust, siis peavad sotsiaalpartnerid äh, taaskord äh, astuma dialoogi ja leidma omavahel mingisuguse lahenduse. meie jagame seda arvamust, äh, mida väljendas Euroopa Ehitusettevõtete Ametiühingu esindaja, ehk siis, et ennekõike tuleb meil kaitsta töötajaid, neid tuleb kaitsta ka dumpingu ja ebaõiglase konkurentsi eest. on riike, kus Äh, juba äh, seadus äh, nõuab sotsiaalsete tagatiste andmist ka regionaalsel ja kohalikul tasandil. tänan teid, et mind kuulasite ja vastan meelsasti küsimustele, kui teil neid on, aitäh! aitäh, aitäh ka, et hoidsite kinni oma ähm, ajast. ma tänan kõiki eksperte nende põhjalike ja viljakate äh, sõnavõttude eest ning nüüd annan ma sõna kaasraportööridele, keda minu teada on siin kaks. kõigepealt äh, proua Chatier ja seejärel teine variraportöör, kaasraportöör ja kõigepealt annan ma siis sõna proua Chartierile. aga Elizabeth, kahjuks on sul tõesti ainult kaks minutit aega, vabandust. probleem, jah. Pole probleemi, suur tänu, proua esimees, et te mulle sõna annate ma olen kokkuvõttes väga rahul, ma kuulasin ära kõik ettekandjad ja võin kokkuvõttes öelda siis seda, et eksperdid on üldiselt seisukohal, et siin assamblees võiks pidada maha viljaka poliitilise debati. ma tahaksin siis ka käsitleda töötajate lähetamise, lähetamise direktiivi äh, ümbervaatamist. täna on Euroopa selline ala, kus on vaja ümber korraldada ühest küljest ühisturg, aga teisest küljest siiski ka tagada töötajate ja kodanike vaba liikumine. ja kui võtta see aluseks, siis nendest alustest tuleb lähtuda ka töötajate lähetamise direktiivi ümberkujundamisel, et ähm, vältida ebasoodsaid tagajärgi esiteks siis sotsiaalset dumpingut, millest paljud ka rääkisid, ehm, seda, et töötajatega lihtsalt mängitakse ja kahandatakse nende sotsiaalseid tagatisi, kuigi see on liikmesriigiti erinev, ja teisest küljest tuleb vältida ebaõiglast konkurentsi ettevõtjate vahel, kes võtavad pakkumisi ka lähetatud töötajatelt, e, lihtsalt sellepärast, et lähetatud töötajatele saab reeglina vähem maksta ja äh, äh, tihti, äh, tihti on nii, aga tegelikult tuleks lähetatud töötajaid ju lähetada sellepärast, et teises riigis lihtsalt ei ole kohalikke töötajaid, kes võiksid selle töö ise ära teha, see peaks olema see eesmärk ja mõte. tihti isegi ei õpetata vastavat eriala selles teises riigis. sõnavõttude käigus neid teemasid püstitati ja toodi välja ka mitmeid negatiivseid asju, mis puudutavad töötajate lähetamist, aga mina tahaksin öelda seda, et me peame ühisturus sotsiaalmajanduslikke aspekte arutama. proua Kaar ütles, et sotsiaalne Euroopa on kiiresti kadumas ja see on küll tõsi, aga probleem ei ole selles. probleem on selles, et me peame sotsiaalse Euroopa alles üles ehitama Euroopa ülesehitamist ei saa muidugi alustada sotsiaalsest aspektist, aga tänase seisuga on just seda sotsiaalset, sotsiaalset aspekti vaja ja meie selle uue direktiiviga püüamegi seda ju tagada. ja ma jään lootma siis meie koostööle, konsulteerimisele ja üksteise kuulamisele, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna Agnes. aitäh! lugupeetud äh, proua esimees, ütleb proua Jongeerius, aitäh ka kõigile sõnavõtjatele. Teie sõnavõtjad, sõnavõtud olid väga informatiivsed ja ma tahaksin teie teadmisi ära kasutada, kui te täna siin olete. Äh, tahaksin nõu pidada mitmetel teemadel. esimene teema on minu meelest äh, ja see on küllalt intrigeeriv teema ning mitmed sõnavõtjad ka mainisid seda esimene teema on see, et tööjõu liikumine ei ole seotud ainult sotsiaalse dumpinguga, vaid ikkagi ka sellega, et seal, kuhu töötaja läheb, puuduvad vastavad oskused. kui see on töötajate liikumise põhjus, milles siis üldse nagu probleem seisneb? miks on vale, et lähetatud töötaja saab kuskile minna ja seal teenida kõrgemat palka? kui valitseb oskuste nappus, miks ei peaks siis nende oskustega isikut teenima mujal rohkem kui koduriigis? võib-olla nad ei saa nagunii miinimumpalka, aga miks ei peaks need saama võrdset äh, ja õiglast palka, kui nende liikumise peamine põhjus on oskuste nappus äh, seal, kuhu nad lähevad? teine peamine probleem on sotsiaalpartnerite autonoomia puudumine ma kuulsin, et mitmed eksperdid sellest rääkisid, ja tegelikult ma tahaks mitte ainult kuulata seda, et kuidas te probleeme loetlete, vaid võib-olla oleks teil võimalik eh, ka midagi pakkuda lahenduseks. võib-olla oleks võimalik ikkagi seda teha. näiteks eh, proua Haklund eh, tõi siin välja ühe variandi. kas teil on ka tarneahela kohta mingeid konkreetseid eh, lahendusi, midagi välja pakkuda. ja kolmas eh, teemade ring on seotud õigusliku alusega. üks direktiivi probleem on kindlasti see, et kuigi siin viidatakse ainult teenuste pakkumisele ja see on õiguslik alus, siis iseenesest on see teema ikkagi seotud ka töötajate kaitsega, mis on ju meie eesmärk. seda eesmärki ei väärtustata kahjuks eh, nii, nagu seda on väärtustanud eh, sest seda ei väärtustanud piisavalt Euroopa Kohus ja varsti loome me siis teise paralleelse õigusliku aluse, et see probleem lahendada, aitäh uh,! No suur tänu! proua McIntyre ECR-i nimel ei ole kohal ta on variraportöör. Martina Labajava, kes on variraportööriks, saab sõna järgmisena. ja Martina, teil on kaks minutit. suur tänu teile. ma tahaksin tänada sekretäriaati selle kohtumise korraldamise eest, see on meie jaoks väga oluline. esiteks tahaksin öelda, et ma kuulasin väga hoolega ja mul on küsimus teile kõigile, tahaksin kuulda ära teie vastuse. Te näete, et ettepanek on nüüd parlamendi ja nõukogu laual. ja te näete, et äh, me oleme eriarvamustel ähm, ja meil on vaja tõeline kompromiss leida siin Ameerika valimiste taustal äh, väga oluline lause proua Liina Kaaro, te rääkisite väga põhjalikult äh, sellest, kuidas vääriti tõlgendatakse ja rakendatakse reegleid, mis äh, mõjutavad äh, töötajate lähetamise küsimusi Euroopa Liidu tööturul. küsimus, kas te tõesti usute, et uus direktiiv võimaldab seda, et reegleid ei rakendataks valesti või näiteks äh, liikmesriikide tasandil peaks midagi tegema julgemalt ja tugevamalt selleks, et äh, reegleid jõustatakse ja keegi neid muutma ei hakkaks. olen nõus äh, Amsterdami professoriga, et läbipaistvus on A ja O läbipaistvus palgaküsimustest loomulikult ja see kakskümmend neli kuud, kaks aastat tähtajana loob kummalise olukorra, kus lähetatud töötaja läheb ähm, teise riigi tööturule ja hakkab tegutsema seal, see on äh, Rooma üks määruse vaimuga vastuolus. professor Marek Penja, suur aitäh teile selle uurimuse avaldamise eest. huvitav on näha seda, et äh, lähetamine tekitab lisakulusid. tahaksin aga näha konkreetseid näiteid, sest jah, loomulikult räägime maksustamisest, äh, piiriülese töö kuludest ja nii edasi, aga äh, palun konkreetseid näiteid, kuidas seda arvutada näiteks äh, Prantsusmaal, Belgias, äh, teatud riikides. oleks äh, näha huvitav lihtsalt selle maksustamise lisakulu konkurentsivõimelisuse aspektist ja kuidas see mõjutab erinevate riikide ettevõtete konkurentsi. nii et suur aitäh andmete eest kõikidele ekspertidele. suur tänu, Martina. nüüd Liina Rannakari, kes on samuti variraportööriks kuue fraktsioonist, palun, olge hea. suur tänu kõigepealt eh, loomulikult eh, suured tänusõnad eh, kõikidele nendele ekspertidele, kes väga huvitavaid aspekte tõid siin välja, see on meie jaoks väga huvitav ning meie jaoks on oluline teada, kuidas asjad kohapeal ja ettevõtetes välja näevad ning ma tahaksin küsida kahte väga konkreetset küsimust. esiteks, ja see on tegelikult tervele paneelile mõeldud, see küsimus, meil on tö-, äh, töötajate lähetamise direktiiv ning poliitilisest aspektist me tahaksime rõhutada, et tegemist on üleminekumeetmega eelkõige. ja te ütlete kõik, et et see, mida komisjon on ette pannud, ei ole hea. aga kuidas me saame eh, tähtajaliselt eh, seda asja muuta? kas teil on mingisuguseid ettepanekuid selles osas? me ei räägi eh, õigusmeetmete valikust, vaid tegelikult töötajate lähetamise piir, piirangutest, tähtajapiirangutest. siis Business Europe'i esindajad muidugi äh, see kogu idee on ka meile sümpaatne, aga ma tahaksin teada, et kas ettevõtete vaatenurgast on ka vajalik siin seadusemuudatus? me võiksime siin ametiühingute vaatepunktist ja töövõtjate vaatepunktist leida äh, mõne universaalse lahenduse aga ettevõtted koha peal tahavad äh, hoopis teistsuguseid lahendusi. nüüd Veri Rinke, palun. teda ei ole kohal, ütleb esinaine. siis Jean Lambert, palun. jah. vabandan, et meie variraportöör ei saa olla siin pärastlõunal täna kohal. selge on see, et meie jaoks nagu paljude jaoks on äh, suur mure see, et äh, lähetamine oleks korralik ja korrektne, eh, sest me teame, et väga palju on kuritarvitamisjuhtumeid. aga me oleme kuulnud nendest ja me oleme teadlikud nendest. ja üks küsimus olekski siin see, et eh, lähetamise puhul, kuidas me saaksime eh, selle lõhe siin kinni panna Rooma ühe puhul uues direktiivis ja mis saab nendest inimestest, kes eh, ei ole koduriigis eh, tööl, aga lähevad teatud lepingute raames eh, kord või paar aastas või kuus üle piiri, et töötada kusagil mujal? kuidas me saame siin võib-olla rangemaid reegleid kohandada? ja kui me püüame kohaldusala siin vähendada, siis me tekitame probleeme juurde. Äh, hanke küsimusi me juba kuulsime siin ja siin tõstatati veel teisi aspekte. aga küsimus on, kas me, kuidas me tegeleme sellega, kuidas me toime saame nende probleemidega? kas me peaksime kuidagi timmima paremaks reeglid või looma midagi hoopis täiesti uut? suur tänu, Jean. nüüd saab Laura Agea Äh, EFTD äh, fraktsioonist sõna, kes on ka meie variraportoriks. suur tänu teile, aitäh, et võimaldate meil pidada debatti veel ühel teemal, mis äh, on väga vastuoluline, otsad on siin lahti me oleme ekspertide ja uurijate poolt ning erinevate sisusrühmade poolt siin kuulnud et väga palju probleeme on äh, seotud lähetatud töötajatega. ja huvitas mind just eelkõige see, mida ütles professor Van Hook, kes rääkis palgaküsimustest ning sotsiaalpartnerite ja liikmesriikide erinevatest äh, võimu äh, tasakaaludest. me oleme teinud selle ettepaneku, aga, aga millise ettepaneku teie siis teeksite, et seda olukorda muuta? jah, ma saan aru, et probleeme on äh, ja me peame panema seljad kokku, et need asjad ära lahendada. sest vastasel juhul on meil väga raske siit ühtset, äh, ühtset seisukohta leida. siis mu-, mis puutub lähendam-, lähetamisaega äh, kaks aastat, puidutöötajate ametiühingu esindaja siin rääkis ja metallurgiasektori oma samuti, et äh, neliteist päeva on see tavaline lähetus ja mitte äh, Äh, mitte nii pikalt, kuidas te siis tahaksite selle praegu laiendada kahekümne neljale kuule? ja kaasraportöörina ma võin olla nõus sellega, mida ütles proua Jongeerius kuna praegusel hetkel ei ole rahul ei akadeemikud ega ka sidusrühmad, siis on küsimus, et kuidas nendest probleemidest üle saada. ja eelmise jõustamisdirektiivi äh, loogika praegu ei toimi. kas praeguse uue direktiivi ülevaatamisega on võimalik äh, kuidagi saada üle eelmise puudujääkides või ootame ikkagi ära, enne kui äh, liikmesriigid äh, rakendavad eelmist, enne kui me ootame, et uus parandab olukorda. nüüd saab sõna NF-i nimel Dominic Martin, palun. kes on ka meie variraportööriks? aitäh. tänane koosolek on väga huvitav ennekõike sellepärast, et eksperdid tutvustasid meile oma uurimusi, aga ikkagi tekivad ka siin teatud vastuolud. me e, saame aru, et e, suuremad tööandjad on e, uue direktiivi vastu, aga igasugused väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on pigem poolt, sellepärast et nad saavad aru, et neile on see kasulik seega ei ole tegelikult ettevõtjad ühel meelel ja ka teadlased ei ole alati ühel meelel. Nad ütlevad, et lähed-, mõned neist ütlevad, et lähedatud töötajad on kallimad kui kohalikud töötajad. proua Chantier rääkis kaks minutit ja ütles, et Euroopa ei ole mingisugune äh, et äh, see ei ole mingisugune metsik lääs, aga tegelikult on, siin toimub ju äh, sotsiaalne dumping. proua ütles, et me oleme Euroopa äh, sotsiaalse mõõtme ju ette näinud, aga tegelikult me ei ole seda ette näinud ja seda ei ole olemas meil on äh, muidugi väga suur projekt Euroopa Liidus, on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, nüüd kohe kakskümmend seitse, aga ikkagi, proua Chartier, te ei võtnud arvesse seda, mis viimase peaaegu kolmekümne minuti jooksul on muutunud. Dominik, jõua palun küsimuseni. mul ei ole mingit küsimust, soovin fakti konstateerida. raportöörid on väga julged te ronite te ronite üles mäge, äh, teie töö äh, toimub vastu tuult, sellepärast et kõik on teie vastu. Teie vastu on päritoluriigid, sest nemad äh, tahavad ju lähetatud töötajaid lähetada, raha tuleb nagunii koduriiki tagasi, lähetatud töötajate pere jääb ju sinna. ja siin me näeme ka ehitussektori esindajat kes ütleb, et tihti kasutatakse alltöövõtjaid ja eh, nendeks on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes saavad ikkagi mingisuguse dividendi kätte, aga töötajad ei saa midagi. suur tänu! suur tänu, Tomik! ja nüüd annaksin liikmetele sõna, neli on sõna soovinud. ja kahjuks on teil üks minut sõna kõneaega ja pidage sellest palun kinni, sest oleme juba ajast maas Paloma López Bermejo, palun esiteks eh,. Gracias, presidenta. El problem... suur tänu teile. praeguse direktiivi probleem ei ole mitte ainult see, et seda täielikult ei ole rakendatud, vaid et see on saanud sotsiaalse dumpingu vahendiks liikmesriikide vahel. nii et mõttetu on öelda seda praegu, et me peame kõigepealt eh, vastama praeguse direktiivi tingimustega, aga seda ei ole paljude riikide poolt üldse ülegi võetud. näiteks maanteetranspordi puhul, kus äh, liikmesriigid äh, on olnud vastu miinimum äh, palga maksmisele, nii nagu seda on tehtud Prantsusmaal või Saksamaal. on aina rohkem Euroopa Liidu kodanik, kes on sunnitud äh, teistes riikides töötamata, töötama ilma, et nende õigustest kinni peetaks näiteks kui me vaatame kaks tuhat kümme, kaks tuhat äh, viisteist äh, toimunut just seetõttu, et oli vaja majanduskriis, tegemist on reformiga, kus on väga olulised põhimõtted paika pandud, näiteks võrdse töö eest võrdne palk või kollektiivlepingute küsimused aga mõned aspektid on igal juhul vaja ära parandada siin. näiteks eh, maksimaalne lähetuse aeg kaks aastat või kollektiivlepingute nõrgendamine. paneme kõnelejate nimekirja kinni. järgnevalt saab sõna kolleeg Sunderson, palun. kõnelejale mikrofoni Eftersom Marita Ulvskog inte eh, kunde vara här så tar jag tillfället i akt att säga några ord som svensk socialdemokrat. Suur tänu. Räägin nüüd Rootsi sotsiaaldemokraatide eest. Jah, peab ütlema, et me oleme rahul teatud muudatustega. Tõesti, eh, parendusvajadus on olemas, aga siin on miinimumpalk ära võetud. Räägitakse tasustamisest, aga on ka oluline risk, nimelt eh, see sõnastus, et liikmesriigid eh, võivad eh, vastavalt tingimustele palku kohandada. siin ei tohi jääda mingisugust kahtlustki. me peame seisma selle eest, et oleks kollektiivkokkulepped erinevates liikmesriikides ning siin peaks siis olema ikkagi palgamäärad paigas sada viiskümmend kaks ja sada viiskümmend kolm tuleks siia juurde arvata. Äh, suured probleemid äh, direktiivi rakendamisel on just puudutanud äh, ettevõtlusvabadust ning teenuste osutamisvabadust. aga töövõtjat on vaja kindlasti kaitsta ja oluline on see ka, et oleks õigus streikida sest muidu me lihtsalt Euroopa Liidu põhiõigusi rikuksime. suur tänu ütleb Jutta Steinbrück. aitäh eelkõnelejatele ja tahaksin äh, teada, mis on teie arvamus selle kohta, et kõikides äh, liikmesriikides ei ole äh, kollektiivlepet palga osas kokku lepitud, on sektoripõhiseid palgakokkuleppeid ja üksikult seisvaid palgakokkuleppeid. kas te võite öelda midagi selle kohta, kuidas me saaksime komisjoni ettepanekut laiendada niimoodi, et liikmesriigid äh, paneksid paika oma äh, palgamäärad vastavalt äh, oma sisemisele kontekstile, niimoodi ei teki kellelgi mingisugust kisa selles suhtes, et liikmesriikide erisusi ei võta arvesse. siis professor Van Hook, teie ütlesite, kui ma sain õigesti aru, ütleb kõneleja, et võrdne Äh, võrdse töö eest võrdne palk ei ole äh, saavutatud. kas oleks võimalik kuidagi öelda, kuidas me praktikas seda saaksime saavutada? ja nüüd Guillaume Palas, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh. me kuulsime palju juttu sellest, et tegelikult ei ole töötajate lähetamise direktiivi vaja muuta. aga samas on olukord ikkagi nii palju muutunud, et seda, seda muudatust on vaja sellepärast, et muutunud on lepingulised säte, äh, lepingulised suhted töötajate ja ähm, ettevõtjate vahel ja kõige olulisem on see, et tagada tuleb kvaliteetne kaitse töötajatele. aga ehm, peale selle on veel riiulifirmade probleem. selle eh, probleemi ulatus liikmesriigiti on küll erinev, aga võib-olla saaksime me luua siin ka mingisugused künnised, näiteks et me räägime ainult nendest ettevõtetest, kes vähemalt kakskümmend viis protsenti oma töötajatest äh, lähetavad teistesse riikidesse, et ainult need siis loetaks nii-öelda äh, kahtlasteks. ja peale selle tahaksin äh, ma selgitada ka seda töötasu küsimust, sest tegelikult see ei ole selge. see ei ole siiamaani selge, sest siin öeldi alguses, et ähm, ähm, ettevõtjad ei, või äh, firmad ei maksa ju mitte ainult äh, palka, vaid nad maksavad ka teisi igasuguseid makse, aga tegelikult on nii, et äh, siiamaani ei ole selge, milliseid summasid tegelikult töötasusse ei arvata, millised lähetusega seotud summad ei ole töötasu osaks. ma arvan, et see tuleks väga selgelt defineerida, ehk siis mis on töötasu ja mida ei saa töötasu hulka arvestada, aitäh! Give the floor Adam Koša, EPP Group. Adam Koša järgnevalt Rahvaparteist, palun. suur tänu, proua esinaine. mul on mitmeid küsimusi ja ma tahaksin, et see ekspert, kes tunneb, et ta oskab vastata mu küsimusele, vastaks. esimene küsimus, kas te olete nõus sellega, et see probleem ei ole ainult äh, Ida- ja Lääne-Euroopa riikide probleem. üks ekspert ütles siin, et äh, esimene lähetamise päritolumaa on äh, Poola, aga edasi Saksamaa. kuidas me seaksime jaalule selle põhimõtte, et võrdse töö eest võrdne palk, kuidas seda praktikas oleks võimalik rakendada? ja kui see on see põhimõte, siis ei saa me tegelikult omaenda äh, kodus ka korda luua, sest ma ei saa äh, koduriigis oma assistendile maksta selle äh, töö, tehtava töö eest samasugust palka, nagu saab minu assistent siin Brüsselis. nii et siin on vaja igal juhul meil midagi ette võtta. siis edasi kolmas küsimus, mis puudutab konkurentsieelist lähetatud töötajate direktiivi probleem on just äh, selle praktiline rakendamine. ja kuidas me selle direktiiviga võitleme ebaõiglase konkurentsi vastu edasi. kuidas ebavõrdne konkurents ja sotsiaalne dumping on seotud äh, lähetamisega? mitte keegi ei ole rääkinud riiulifirmadest täna veel. paluks märkusi ja kommentaare selle kohta, kuidas riiulifirmade probleeme on võimalik äh, lahendada äh, niimoodi, et äh, me sellega kusagile jõuaksime. ja nüüd järgmine kõneleja Rahvapartei nimel, palun. suur tänu. ma tänan kõiki paneeli osalejaid minu arvates on eh, see ettepanek tõeline õudusunenägu, ma olen selle vastu. Eh, see meenutab rohkem nagu üheksateistkümnenda sajandi eh, töötaja, vabrikuomanike ettekirjutusi tööaja osas ja nii edasi. aga siin on ka häid külgi Eh, näiteks kõigepealt eh, see, mis puudutab eh, tasustamist ajutist iseloomu lähetuse puhul, aga mikspärast on nii, kui Hollandi tööline saab ohtliku töö eest teatud palga, mikspärast ei rakendu seesama teistelt maadelt tulnud inimeste puhul, kes töötavad täpselt samasugustes tingimustes. Eh, mida te niisugusest asjast arvate? teiseks, ma olen väga mures nende reeglite pärast, millega me tegelikult lõpuks kokku puutume. mina olen mures praktilise rakenduse pärast ja ma tahaksin, et paneeli liikmed eh, selgitaksid meile, kuidas praegu eh, liikmesriikide tööinspektsioonid suudavad jälgida seda, kuidas olemasolevaid reegleid rakendatakse. aitäh! suur tänu! ja nüüd ma annaksin eh, sõna meie ekspertidele, igalühel on olemas tei-, igalühel on teist neli minutit küsimustele vastamiseks. Eh, ja ma arvan, et me läheme samas järjekorras edasi, ütleb Liina Kaar suur tänu nende kommentaaride ja küsimuste eest. ei ole võimalik kõikidele selle lühikese aja jooksul vastata aga ma püüan vastata nendele selles järjekorras, nagu nad meile esitati. ma olen Äh, proua Jongeeriusega täiesti nõus, et tegelikult ikkagi ähm, lähetus toimub sellepärast, et äh, on puudu teatud oskustest teises riigis. ja äh, nad peaksid, need inimesed peaksid saama vabade töökohtade täitmise puhul samasugused tingimused, nagu on kohalikel inimestel. aga me praegu näeme eh, kollektiivlepingute puhul seda, et ainult teatud kollektiivlepingud on kohastuslikud, on kohustuslikud eh, vastuvõtvas riigis ja see kahtlemata sotsiaalpartnerite eh, õigusi kitsendab nüüd õiguslik as-, alus, mina küll ei arva, et õiguslikku asen-, alust peab laiendama. kui asjad jõuavad kohtusse, eh, siis töötajate õigused saavad rohkem kahjustada kui õigus pakkuda teenust mis oleks parim lahendus probleemide lahenduseks? ma arvan, et see on teema, millel me peaksime rääkima mitte kaks tundi, vaid palju-palju pikemalt. nüüd kuritarvitused ja eh, kuidas sellega võidelda, kõik tähendab, sõltub sellest, kuidas eh, seda dokumentide läbivaatamist käsitletakse. Eh, püütakse teatud probleeme lahendada, aga ei minda piisavalt kaugele, näiteks see puudutab eh, allhanget, see puudutab agentuuridest tulnud renditöötajaid lugupeetud parlamendiliikmed kommenteerisid seda, et see on ka meie küsimus, e, nii nagu teiegi ütlesite, et mikspärast me peame e, koondama oma tähelepanu jõustamisdirektiivile, kui e, tähendab sellele uuele direktiivile, kui jõustamisdirektiiv ei ole veel igal pool jõustatud. see direktiiv võimaldab meil lahendada teatud probleeme, aga liikmesriikide sotsiaalpartneritel äh, on äh, väga palju informatsiooni, äh, mida praegusel hetkel ei ole kasutatud ja sellepärast pole dokument piisavalt hea. paljud äh, sõnavõtud olid lihtsalt kommentaarid e, ja nüüd ühe, ühe parlamendisaadiku nime ma ei tea, kas ma seda hääldasin õigesti küsimus ei ole mitte ida-lääne suhetest, see ei ole otseselt ida-lääne suhete küsimus, aga, aga niisuguses valguses seda näidatakse. lähetamine on üle-euroopaline fenomen, aga mingil põhjusel ettevõtted et uutema, uuematest liikmesriikidest äh, ida poolt on eh, selle eh, süsteemi kasutamisel äh, lihtsalt nutikamad. järgmine panelist, palun. kõigepealt mm, ettevõtete esindamine, olgu nad suured või väikesed, üle terve Euroopa. minu jaoks kõige suurem probleem on see, et on ettevõtted, kes ei ole e, õiguspärased ja nad saadavad ka ebaseaduslikult inimesi lähetusse. me oleme e, arutanud seda kõike jõustamisdirektiivi valguses ja me näeme, et e, jõustamisdirektiivi lihtsalt ei rakendata aga praegu juba võetakse ette lähestamisdirektiivi läbivaatamine ja see on küsimus, mille me tõstatasime ja me palume eh, parlamenti aidata meid selles, et jõustamisdirektiiv kõigepealt ratifitseeritaks ja eh, et see hakkaks tööle. probleem, mis äh, see uue eh, direktiiviga on, on see, et see ei aita meid riiulifirmade eh, probleemi lähendada, sest eh, meil ei ole mitte midagi selle vastu, kui õiguspärased firmad saadavad õiguspäraselt lähetusse oma töötajaid, me oleme ebaseadusliku tegevuse vastu ning me tahame ka näha seda, et lähetamine paraneks, pöördudes sotsiaalturvalisuse poole, sotsiaaljulgeoleku poole, siis ma äh, olen ise pärit äh, Taanist ja ma ütlen, et äh, meie oleme riik, kes on kõige suurem sotsiaaldumpingu elluviija Euroopas aga kahtlemata on side eh, lähetatud töötajate direktiivi ja eh, siis eh, sotsiaalkindlustuse vahel. ning ma kutsuksin üles ka selleks, et me vaataksime väga tähelepanelikult, mida komisjon selles osas ütleb ning me siis saame tulla välja paremate lahendustega lähetuse ja sotsiaalkindlustuse vahel. aga kõigepealt Eh, on meil ikkagi vaja eh, väga head, eh, väga häid sätteid sotsiaalturvalisuse, sotsiaalkindlustuse osas. ja siin räägiti ikkagi jõustamisdirektiivist mina muidugi ei Mm, hakkasin rääkima sellest, kas jõustamisdirektiivis välja pakutu on kõige parem, aga siiski ettevõtetel on vaja kindlust, nad peavad teadma, millised on reeglid, aga kui reeglid pidevalt muutuvad, siis äh, ma ei taha niimoodi öelda, aga ma pean ütlema, et see on ettevõtete jaoks õudusunenägu ja see õudus, unenägu seisneb kõigepealt selles, nagu ma juba ennistki ütlesin, et seda ähm, ähm, tööseadust, mida kohaldatakse, tuleb pidevalt muutma. ja kui te kujutate nüüd ette, et Prantsuse töötaja tuleb äh, Taani ja ta äh, ja ta, ja ta kuuleb sellistest sätetest, mida ta pole üldse enne kunagi kuulnud ja siis ta on šokeeritud. Euroopa on keeruline ja sellepärast ma kutsun üles eh, koos töötama, me kahtlemata eh, vähe eh, vaatame komisjoni ettepanekut väga tähelepanelikult, aga sotsiaalkindlustuse element peab seal olema lisatud. suur tänu ja nüüd ma siis paluksin professor Ange von Höögil sõna võtta minu nimi on Aki von Hukk. Auki von Hukk eh, tegelikult eh, mina olen hollandi eh, vähemuskeelt kõnelevast piirkonnast ja sellepärast on alati minu nimega probleem. nüüd vastan mõned küsimused, mis mulle esitati. mikspärast ma arvan, et praegune direktiiv ei näe ette võrdset palka. ette nä-, seadusega on ette nähtud teatud palk, seda kannab tavaliselt, seda katab tavaliselt ehm, kollektiivleping, aga see erineb sektoriti ja nüüd, kui Euroopa Liit rakendas kriisimeetmeid, tõmbas eh, koti, rahakoti raudu kokku, siis siis tegelikult reaalpalk võib-olla ei olegi üldse kirja pandud kollektiivlepingus, see on lihtsalt erinevad, eh, erinevad kokkulepped, mille kaudu seda saavutatakse eh, palkade paikapanemiseks. see arva, arvestab erinevaid eh, rahvuslikke traditsioone, et mm, palgad paika pandaks ja praegusel hetkel äh, võib seda interpreteerida niimoodi, et tegelikult äh, tööd, et tegelikult alltöövõtjate õigusi piiratakse. ja komisjon ütles, äh, et, et Eh, niimoodi ei ole asi sugugi halb, aga me uurisime seda asja, me vaatasime, kuidas palku paika pannakse ning eh, me nägime, et palgad siiski väga erinevad. praegusel hetkel on eh, väga erinevaid viisi, kuidas sotsiaalpartnerid kontrollivad, kas palgad on õiglased või mitte ja need on tunduvalt efektiivsemad mm, meetmed kui see, mida praeguse eh, dokumendiga eh, kas plaanitakse või mis on praegu paika pandud, nii et ma hoiatan teid. ja nüüd Rooma üks. see käsitleb igasuguseid äh, töösuhteid, ka seda, kui on väga kõrgepalgaline äh, töötaja, kes näiteks läheb tööle Ameerikasse või, või, või kui keegi läheb mm, tööle Aafrikasse. Äh, tegemist on väga mm, avatud süsteemiga. aga siin on tegemist individuaalsete lepingutega, sellepärast et püütud on lahendada olukordi, mis puudutavad tervet maailma, mitte Euroopa Liitu. aga lähetamine puudutab teatud kohustuslikke elemente, mis peavad tagama, ütleme, teatud palgatasemese, palgataseme nii et, et pidagem siis kinni äh, sellest mehhanismist, ärgem ajagem siis neid asju omavahel segamini, erinevaid, erinevaid süsteeme. ja mõtlema peab ka kahtlemata lähetuse puhul perekonnale, nii et minu, äh, minu äh, ettepanek on selline et mõelge, mida te tahate, millist sotsiaalkaitset te tahate pakkuda lähetatud töölistele, siis kõikidele teistele töölistele. ja tegelikult seda saab teha artikkel üheksa alusel Rooma ühest. ja tegelikult see reegel ei peaks olema eh, rangelt kivisse raiutud, sest et tegelikult selle Rooma ühel rakendusala on tunduvalt laiem. suur tänu nüüd eh, eh, professor Marek Penjo. suur tänu. ka mina püüan nüüd eh, läbi käia need küsimused, mis meile esitati ja härra Dominique Martin küsis et kuidas või on võimalik säilitada konkurentsivõime, kui on see lisakulu. proua Jongeerius juba andis vastuse sellepärast, et enamus lähetustest eh, on tingitud sellest, et kusagil on, eh, kusagil on puudu teatud oskustest. aga kui on kohalik, kui on kohalikul tasemel konkurents, siis eh, võib-olla on ka seal vaja lisamakseid, seal peab maksma teatud preemiat võib-olla. ja nüüd mõned täpsed näited. nii nagu minu käest küsiti. kaks head näidet. on vahe vahel kohalike eh, reeglite vahel, mis eh, rakenduvad kohalikele ettevõtetele ja eh, teatud Ehm, lisakulude puhul, mis eh, rakenduvad ainult eh, lähetuvate ettevõtete puhul. vaatame Prantsusmaad. Prantsusmaal on eh, teatud maks, mis lisandub, mis lisandub tähtajalisele lepingule. aga siis on ka maks, mida eh, tuleb, mis lisandub eh, teatamise eest, see on maksimaalselt viiskümmend eh, euro, eurot, mis lisandub lähetatud ettevõtte kuludele. kohalik ettevõte seda maksma ei pea ma tahaksin käsitleda ka ühte näidet sellest aastast. on tehtud ettepanek teha midagi absoluutselt uut, mis ei ole eh, praeguses ettepanekus. see puudutab päritolumaad eh, eh, see idee eh, pärineb eh, sotsiaalkindlustuse vallas, täpselt nagu see kahekümne nelja eh, kuu reegelgi, aga mina saan ühisturust aru hoopis teistmoodi. mina saan sellest aru niimoodi, et ükstaskõik millises riigis sa töötad või kus su ettevõte asub, sina võid pakkuda teenuseid absoluutselt igas teises liikmesriigis ja ma arvan, et kui me niisuguse eh, reegli sisse viime, siis meil tekivad tohutult mobiilsed ettevõtted, millel ei ole kahekümneprotsendilist käivet ükstaskõik millises liikmesriigis. ja see on täiesti võimalik minule ei meeldi, kui eh, luuakse barjääre sellepärast et see kahekümne protsendilise käibereegel on täpselt samamoodi barjäär ja minu viimane märkus, kui komisjon tegi sellise ettepaneku, siis tegemist oli andmevaakumiga ja me viisime läbi eh, oma, oma mm, uurimustöö, aga kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eh, tegi, tegi uurimuse ka Prantsuse eh, eh, tööministeerium ja sotsiaalministeerium ja tuleb välja, et Poola lähitatud töötaja on kallim kui Prantsuse kohalik töötaja. see puudutab mitte ainult poolakaid, vaid ka Hispaaniast, Portugalist, Rumeeniast tulnud töötajaid ja selle kohta on olemas statistika. kõnelejad katkestatakse. üks lause veel. palun, äh, andmeid on vaja rohkem. sest praegusel hetkel me ikkagi ennustame kohvipaksu pealt. Äh, väga palju küsimusi esitati, küsimused olid huvitavad ja tõepoolest meil ei ole piisavalt fakte. ma küsin kõikide ekspertide käest, kas te saaksite oma ettekanded saata sekretäriaati ja kas te võiksite anda vastused nendele küsimustele, millele te praegu vastata ei jõuanud, sest tegemist on tõesti väga keerulise küsimusega ja nüüd ma annan sõna eh, proua Rudellile. aitäh lihtsalt mõned märkused. tulen tagasi selle juurde, et äh, sellises sektoris nagu minu oma ei ole tegelikult nii lihtne. kui me räägime lähetatud töötajatest, siis alati hakatakse rääkima sotsiaalsest dumpingust. see ei ole tegelikult õige, sest äh, meie ettevõtted teevad koostööd teiste ettevõtetega kes ei kuritarvita lähetatud töötajaid. Nad ei võta lähetatud töötajaid tööle mitte sellepärast, et nad tahavad hind alla lüüa või teha sotsiaalset dumpingut, nende motivatsioon on hoopis teine. ja me peame olema õiglased nende suhtes, kes kasutavad lähetatud töötajaid täiesti õiglasel moel oma ettevõtluses. sellega seoses tahaksin vastata ühele kommentaarile on väga lihtne hakata suuri ja väikeseid vastandama, aga minu sektoris on rohkem kui kaheksakümmend viis protsenti ettevõtetest VKE-d ja VKE-d ka lähetavad töötajaid ja võtavad lähetatud töötajaid vastu. nii et äh, lähetamine ei ole midagi sektoripõhist või midagi sellist, mida teevad ainult suured hargmaised ettevõtted. seda võiks väga selgelt äh, väljendada, sest tihti jääb mulle mulje, et on olemas mingisugune, mingi äh, segu, kus kõik pannakse ühte patta. aga minu meelest ei peaks seda tegema. sotsiaalne dumping ja ebaausad praktikad ei käi alati koos äh, töötajate lähet-, lähetamisega. jah, tehakse ka tõesti kohutavaid asju ja nendele asjadele tuleb leida lahendused. aga ma arvan, et see ettepanek neid lahendusi leida ei aita. me rääkisime siin jõustumisdirektiivist, mis on täiesti äh, sobiv instrument siin räägiti ka sotsiaalkaitsesüsteemide või sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise direktiivist, aga kahjuks ei ole komisjon selle osas teinud äh, ettepanekut koos üheksakümne kuuenda aasta direktiivi muutmise ettepanekuga, me leiame, et see oli viga. mis puudutab teisi küsimusi, siis me arvame, et äh, mis iganes parlamendis ja nõukogus ka lõpuks ei äh, selguks, peate te endale aru andma, et see, mis vastu võetakse, peab olema ka kohaldatav miks on nii, et äh, õigust alati ei rakendata, sest seda ei olegi alati võimalik teha. kui me näiteks vaatame alltöövõtu sätteid, siis kui nüüd õiglaseks jääda, on seda artiklit lugedes vaja ikka mitut minutit, enne kui see sõnastus selgeks saab. kui juriidilises tekstis on selline säte, siis see on vastuvõetamatu kui äh, iga ettevõte peab palkama juristi, et aru saada, mida see säte üldse ütleb, mida tuleb rakendada, siis äh, see ei ole vastuvõetav, asjad peavad olema lihtsad. mida iganes te vastu võtate, peab see olema ka praktikas kohaldatav üks Euroopa Parlamendi liige ka tõstatas selle küsimuse, ma ei mäleta kahjuks nime. ta küsis, kas jõustumisdirektiiv on tööinspektorile ähm, hästi mõistetav mul on selle kohta palju näiteid ja võin need tuua teile isiklikult pärast koosolekut. me oleme jõustumisdirektiivi kolm, kolmes osas üle võtnud, nii et mul on selle kohta tõesti väga palju asju öelda. sellega seondub väga palju küsimusi. proua Jongeerius, te küsisite, miks on rohkem maksmine probleem. ei ole, aga säte oma praeguses sõnastuses tõstatab õiguslikke ja praktilisi probleeme. ja sellepärast me ei ole sellega nõus kuid tuleb välja, et see, mida te iganes pakute, on õiguslikult ja praktiliselt teostatav ning äh, ka vastuvõetav äh, tööandjatele töötajate huvides, siis oleme me juba teises olukorras. ja sellepärast ma ütlengi, et äh, metallitööstus otsib ja ootab sellist teksti, mis oleks õiguses, õiguslikult kohaldatav ja ka praktikas sobiks, aitäh! aitäh! sõna saab Sam Haaglund. aitäh, küsimusi oli väga palju ja ma keskendun proua Jongeeriuse küsimusele ja ka sellele ida-lääne probleemile. jah, äh, proua Jongeeriuse küsimustele ja sellele ida-lääne küsimusele. kui ma õigesti mäletan, siis te küsisite kõigepealt, kas äh, töötajaid ei peaks lähetatama ainult siis, kui kindlate oskustega töötaja äh, lähetatavas kohas puudub. jah, just nimelt, nii oli algne eesmärk teha. see on tegelikult ju töötajate lähetamise mõte. turg peaks ennast ise tasakaalustama kui ühes riigis puuduvad teatud pädevusega töötajad, siis need saavad tulla teisest riigist aga kui me läheme tagasi üheksakümne kuuenda aasta direktiivini, siis äh, kuni aastani kaks tuhat seitse funktsioneeris ta hästi. probleeme ei olnud, suured probleemid tekkisid äh, aastast kaks tuhat seitse. ja üks probleem oli see, et äh, töötajate õigusi piirati ning loodi ka konkurents, mis toimis ebaausatel tingimustel. mõndade, mõndade ettevõtjate jaoks muutus töötajate lähetamine aastast kaks tuhat seitse ärimudeliks, sest nende töötajate kadu, kasutamine oli äh, vastuvõtvas riigis odavam kui kohalike töötajate kasutamine ja siit see probleem algas. see puudutab kogu siseturgu ja kindlasti eriti ehitussektorit ma saan aru, et metallisektoris on teistsugused tingimused ja tulebki seda küsimust vaadata sektoripõhiselt. aga ehitussektoris on just nimelt töötajate lähetamine turgu moonutanud. ei kuritarvitata ju ainult töötajaid, kuritarvitatakse ka ettevõtteid. sotsiaalne dumping tähendab seda, et kõigepealt ekspluateeritakse töötajaid, aga teiseks luuakse ka ebaõiglane konkurentsiolukord ja välditakse maksude, maksude maksmist, nii et tegelikult on sotsiaalses dumpingus alati kolm elementi teiseks, te rääkisite sotsiaalpartnerite autonoomiast. jah, see ei tohiks olla Euroopa sotsiaalsete mudelitega kooskõlas, see on ebarealistlik. siin Nils rääkis Taanist, mina tean äh, Rootsit, need mudelid ei ole ka ühesugused. ei ole võimalik ühtlustada Euroopa sotsiaalseid mudeleid, see ei ole võimalik ja see ei peaks olema ka direktiivi eesmärgiks. selline jutt on jama siiski on siin mõned põhimõtted, mida tuleb järgida ja need põhimõtted näevad ette selle, et töötajatel ja tööandjatel oleksid võrdsed võimalused. õigusliku aluse kohta ütleksin, et kuna tegemist on enamaga kui teenuste piiriülese pakkumisega, siis peaks ka õiguslik alus olema laiem. meil ei ole ju enam sama alusleping kui aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus. ja lõpuks, kas see on ida-lääne probleem? ma ei usu, ei tohiks olla. see on ida-lääne probleem ainult siis, kui lähet-, töötajate lähetamist äh, vaadata kui tegevust, mida tehakse, et töötajale vähem maksta. aga kui me hakkame mõtlema sellele, et töötajad lähetatakse ka siis, kui äh, teises riigis puudub töötajatel vastav pädevus või teadmised, siis jah, tuleb mõelda õiglusele ja tuleb mõelda ka sellele, kuidas turuolukorda kõige tõhusamalt ära kasutada. aga vastus on, et ei, see ei ole ida-lääne probleem. igal liikmesriigil on olnud oma ajaloo jooksul samad probleemid. on tekkinud sama küsimus, kas tuleks võrdse töö eest maksta võrdset palka. see on olnud Rootsi probleem ja Saksamaa probleem ning küsimus on selles, et kas need liikmesriigid, mis on suutnud selle probleemi lahendada, on saavutanud tõhusama majanduse ja suurema tootlikkuse ning jah, see kindlasti on nii. Need riigid, mis on jäänud lootma lihtsalt äh, odavale tööjõule, nendel ei ole nii hästi läinud, aitäh. aitäh. Patrick Leebus, palun. suur tänu, proua esimees, mul on ainult mõned äh, tähelepanekud kõigepealt äh, härra Panjot tegi uurimuse ja küsitles kuuteist ettevõtet. praegu käib äh, Prantsusmaal üks kohtuasi, mis puudutab ühte suurt äh, ehitusettevõtet. ja selle kohtuprotsessi käigus on tulnud ka välja, et kolme tuhandest ehitustöölisest äh, kakssada olid äh, illegaalsed immigrandid. kuidas saab tagada nende isikute, äh, selle, et nende isikute puhul oleks täidetud kõik turvanõuded, see on väga ohtlik. meie territooriumil on isikuid, kes on lähetatud töötajaid ja neid kuritarvitatakse, need ettevõtjad, kus nad töötavad äh, ei taga neile mitte midagi, see on, see on tegelikkus. teatud asjad, mida olen siin täna kuulnud, on väga huvitavad aga tegelikult tuleks paljude ettevõtete tegevust nende päritoluriigis kontrollida, sest et need ettevõtjad lasevad oma töötajaid kuritarvitada ja neid töötajaid ekspluateeritakse, see on skandaalne. see on kohutav, mis langeb osaks töötajatele, see on ebainimlik. Neile ei tagata näiteks majutustingimusi ega transporti töökohta. ja vä-, vähemalt saan ma siis täna seda diskussiooni kasutada selleks, et nendest asjadest avameelselt rääkida, ma leian, et te peate leidma äh, lahenduse. see ei puudutagi nii väga ettevõtte suurust aga see puudutab vägagi ehitussektorit ja sealseid töötajaid. ma ise töötasin enne samuti ühes ähm, käsitööga tegelevas ettevõttes ja seetõttu tean ma väga hästi, mis selles sektoris toimub. me rääkisime siin ka kutseõppest ja ähm, ja väljaõppest ja ma leian, et kui seda pakutaks kohe tööelu alguses uues ettevõttes, siis osade probleemid kaoksid. ma tuletan ka meelde, ma tuletan ka meelde, et Prantsus-, ma tuletan ka meelde, et üle kahekümne miljoni töötaja on Prantsusmaal ja nende hulgas on väga palju lähetatud töötajaid ja eh, et tõepoolest on sektoreid, kus ei ole piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu ja siis on eh, töötajate lähetamine õigustatud, kuid eh, alati mitte aitäh. Thank you very much. aitäh ka teile. ma tänan uuesti omalt poolt kõiki sõnavõtjaid nende väga huvitavate ja viljakate sõnavõttude eest. ja ma palun teil oma oma ettekanded ja vastused neile küsimustele, millele te vastata ei jõudnud, saate meile kirjalikult, kui see on vähegi võimalik. palume siis eh, need saata meie sekretäriaati ja sekretäriaat saadab eh, need eh, dokumendid edasi kõigile liikmetele. nüüd aga annan ma sõna Elizabeth Morin-Chaterile ja seejärel proua Jongeeriusele, et nad saaksid teha kokkuvõtte. palun, Elizabeth. suur tänu, proua esimees ma tänan omalt poolt äh, samuti kõiki eksperte, kes äh, meile täna esitasid oma visiooni, oma analüüsi, äh, oma erinevad seisukohad. ma tahaksin tulla tagasi ühe väga spetsiifilise küsimuse juurde. me rääkisime siin jõustumisdirektiivist ja sellest, mis see on ja miks ta selline on ja ma tahaksin siinviibijatele meelde tuletada, et kaks raportööri, Agnes ja mina, kirjutasime koos kirja ja saatsime selle Slovakkia Vabariigile ning palusime selles kirjas jõustada, eh, vabandust, rakendada jõustumise direktiivi. ja see oli siis aprillis kaks tuhat neliteist. ehk siis jõustumisdirektiiviga oleme me teinud väga palju tööd aga me tahtsime näidata ka nõukogule, et meil on vaja jõustumisdirektiivi. ja tegelikult me ei rääkinud sealjuures lähetatud töötajate direktiivi muutmisest. ma tahaksin lihtsalt öelda, et need kaks direktiivi on omavahel seotud, üks puudutab töötajaid, teine puudutab jõustamist nende ühisosa võiks olla näiteks töötasu definitsioon, mida on võimalik äh, mõista töötasu all? kui pikk saab olla lähetus maksimaalselt? kuidas peavad töötajad ja alltöövõtjad uurima, millised on töötajate õigused ja kuidas saab uurida töötajate ekspluateerimist ja eh, mismoodi siis kulgevad kollektiivläbirääkimised. Need on viis kõige olulisemat asja, millega me oleme väga palju tegelenud selleks, et meil oleks võimalik tagada töötajatele, lähetatud töötajatele eh, hästi reguleeritud töötingimused, mida oleks selgitatud ja reguleeritud Euroopa tasandil hästi kohaldatava ja tasakaalus tekstiga, aitäh! aitäh, Elizabeth, ja nüüd saab sõna Agnes Jongerius äh, lõppsõnaks. Äh. suur tänu! suur tänu! suur tänu, et olite kohal, jagasite oma mõtteid. Äh. et need aspektid tegelikult, mida minu kaasraportöör juba välja tõi, on äh, väga olulised äh, ja need peavad olema ka uues ettepanekus kirjas. Äh, väga õigeaegselt on see kuulamine korraldatud, miks, sellepärast et me oleme praegu just panemas kokku oma vastust komisjoni ettepanekule. ja ma leian, et ma olen kahele inimesele varem juba öelnud ja kirjutasime ka kirja selles osas oma ekspertidele, aga kui te tõesti tahaksite, et meie teeksime konkreetset äh, ettepanekut, mida oleks võimalik ka rakendada, palun aidake meid siis, kasutades omaenda kogemust ning tehke ka teie konkreetseid ettepanekuid. sest minu arust on oluline see, et lõpp arvamuse projekt tooks välja tasakaalu teenuste osutamise vabaduse vahel, aga ka äh, samas vabaduse vahel mitte selles protsessis kannatajaks jääda ja ära kasutatud saada. ning oluline on minu arust see, et inimesi ei kasutataks ära, et tööturul inimesed äh, tervitaksid uusi ähm, migrante tööturul ja näeksid, et neid uusi töötajaid äh, koheldakse hästi ja õiglaselt ning ma tervitan ka seda ettepanekut, et pärast seda kuulamist ei näe me mitte ainult probleeme, vaid inimesed ütlevad ka, et äh, ma tahaksin aidata kaasa nende probleemide lahendamisel nii et asjad liiguksid, liiguksid õiges suunas. mina arvan, et Euroopa projektis on oluline see, et me tasakaalustaksime ühest küljest teenuste osutamise vabadust ning teisest küljest kaitseksime töötajaid. ka neid töötajaid, keda lähetatakse, aga neid, kes võtavad vastu uusi kolleege ja see tasakaalustamine leiab eelkõige aset meie poolt. aga teie abi kulub marjaks selles osas ära, suur tänu. suur tänu, Agnes. komisjon on ka kohal, nii et tahaksin paluda, kas komisjoni esindajal on midagi kommenteerida või lisaks öelda. olge hea. suur tänu. suur tänu pean äh, ütlema lühidalt seda, et äh, need sõnavõtud olid kõik väga huvitavad, aga omalt poolt rõhutan seda, et äh, jõustumisdirektiiv ei ole, et sellega ei ole ju loodud seda isikute vaba liikumist, isikute vaba liikumise annavad ikkagi aluslepingud, aga direktiiv siis, mitte jõustumisdirektiiv, vaid töötajate lähetamise direktiiv peab kaitsma teatud õigusi, kui töötajad kasutavad vaba liikumise õigust mitmed ähm, sõnavõtjad rääkisid töötajate vabast liikumisest ja seetõttu ma tahtsin seda rõhutada. peale selle jäi mulle kõrva see, et küsiti, kas see direktiiv ikka kaitseb piisavalt äh, asjakohaseid, asjaomaseid töötajaid. ennekõike meil tuleb siis võidelda kuritarvitustega ja ka komisjoni jaoks on see väga oluline. me tahame, et äh, jõustataks direktiiv äh, selliselt, et, et see saaks jõustatud ja jõustumisdirektiivi üle võtmata jätnud riikide vastu äh, alustab komisjon rikkumismenetlust. praegu on küsitud äh, selgitusi, miks on direktiiv üle võtmata. peale selle räägiti päris palju sellest, mismoodi kohaldada või mismoodi muuta neid peamisi direktiivi ähm, reegleid ja praegu räägitakse näiteks sellest, kui pikk on pikk lähetus ja meie meelest on siin ka mitmeid reegleid, mis on täiesti äh, võrdsed, ehk siis äh, reeglid äh, peavad olema samasugused nii kohalikele ettevõtetele kui nendele ettevõtetele, mis lähetavad töötajaid, nii et oleks tagatud üle-euroopaliselt sama taseme ja sama kvaliteediga teenus, aitäh! suur tänu! suur aitäh kõigile teile, et jagasite oma kogemusi äh, meie kuulamise jooksul. sooviksin teile kõike, kõike paremat meie kaasraportööridele ja variraportööridele. ma tean, et äh, see teema on raske, aga ma usun, et te leiate kõigi meie jaoks parima võimaliku lahenduse. suur tänu! ja esinaine tänab ka tõlke. The next meeting. järgmine koosolek, esinejana parandab ennast ja ütleb hoopis, et järgmine päevakorrapunkt. Other business, there is no on muud küsimused, neid arutada aga ei ole. niisiis, järgmine koosolek leiab aset kahekümne üheksandal novembril üheksa kuni kaksteist kolmkümmend Brüsselis. suur tänu!